rahumeelsele tulevikule. daamid ja härrad, soovin teile veel informatsiooni anda, et eelmisel neljapäeval sain Iveta Grigulelt kirjaliku teate selle kohta, et ta lahkub EFTD fraktsioonist kuueteistkümnendal oktoobril kaks tuhat neliteist ja samal päeval veel esimeste konverentsil andsin esimeste konverentsile teada, et vastavalt kodukorra artiklile vastavale artiklile FTD enam ei äh, täida fraktsiooni loomise tingimusi, sest seal ei ole enam liikmeid seitsmest liikmesriigist. seega FTD fraktsioon kaotas oma fraktsiooni staatuse. palun, härra rahvasaadik. Äh, härra Natsal, härra president, kuigi me, ei, ikkagi teie olete muutnud meie kohti siin kojas, istekohti, tahaksin ma selgitada, et täna pärastlõunal kogusime me kokku piisaval arvul allkirju selleks, et EFTD fraktsioon saaks jätkata oma tööd. Last week, last week we eelmisel nädalal sattusime me rünnaku alla, kui üks meie rahvasaadikutest äh, meie fraktsioonist lahkus väga kummalistel oludel, tuleks öelda, väidetavalt teiepoolse abiga ja õhutusel. ja see seab küsimärgi alla teie neutraalsuse selle koja presidendina. seega ma tahaksin teiepoolset kinnitust, et äh, selliseid, äh, sellist jahmerdamist enam ette ei tule tulevikus ja te jääte neutraalseks tulevikus, nii nagu te oma ametinimetuse kohaselt olema peaksite. fraktsioonide loomine toimub vastavalt selle koja kodukorrale artikkel kolmkümmend kaks äh, ütleb, kuidas fraktsioone luuakse ja põhiliseks äh, nõudeks on see, et peab olema liikmeid seitsmest liikmesriigist ja kui neid ei ole seitsmest liikmesriigist, siis on fraktsioon lagunenud ja parlamendi president lihtsalt äh, kinnitab seda olukorda ja esimeste konverentsile ma mitte midagi rohkem ei öelnudki kui ainult seda, et te olete kaotanud oma fraktsiooni staatuse. kui luuakse uus fraktsioon siin kojas, siis jällegi tuleb kinni pidada kodukorra reeglitest, et meil on vaja saadikuid vähemalt seitsmest liikmesriigist, kes kõik peavad andma allkirja, et nad soovivad selle fraktsiooniga liituda. kui see niimoodi on, võite te mulle need allkirjad edastada ja ma siis äh, korraldan ära kõik ülejäänu ja seda vastavalt sellele, mis on kodukorras kirjas äh, ja mitte mingi muu ei ole ka minu ülesanne. mis puudutab teie kohtasid siin, siis esimeste konverents paneb paika selle, kes kus siin kojas istub kaheksateistkümnendal septembri täiskogu osaistungjärgu protokoll on teile esitatud, kas selle kohta on kommentaare? ei ole, siis on protokoll sellega kinnitatud daamid ja härrad, proua Isabellal Viin on kolmandast oktoobrist kaks tuhat neliteist Rootsi arenguminister, palju õnne talle!